monsieur le président de la république vous êtes le bienvenu. austatud cote äh, d'ivoire'i vabariigi president tere tulemast teile euroopa parlamenti. mul on suur rõõm ja suur au täna siin teie teid meie seas Strasbourgis tervitada. ja võtame vastu ka äh, Aafrika Liidu presidendi härra Mustafa. Teie külaskäik äh, toimub äh, meie partnerlussuhete tihenemise raames liikmesriigid ning Aafrika on lähenemas. tervitan äh, seda imetlusväärset tööd, mida olete teinud oma koduriigis, kodusõjalast väljatulemine, õigusriigi institutsioonide tugevdamine, majanduse äh, taastamine, mitmekesistamine, äh, sealhulgas tööstusbaasi taastamine, sotsiaalnäitajate parandamine. Cote d'Ivoire on üks suurimaid kasvumajandusi maailmas. kaheksa protsenti on kasvuprognoos selleks aastaks. ja nii võite olla eeskujuks teistele äh, riikidele Aafrika mandril, äh, iseäranis äh, Lääne-Aafrikas. aga palju jääb siiski teha? võitlus vaesuse vastu, taristud, haridus, rahvatervis, juurdepääs joogiveele, elektrile teadke, et me ei unusta seda, et Koti, äh, Divoari, nii nagu ka Euroopat äh, ähvardavad terrorirünnakud. meie ei saa üksinda sellise probleemiga toime tulla. me peame tegema koostööd, tegema koostööd piirkondlike organisatsioonidega, nagu näiteks Aafrika Liit Euroopa ja Aafrika seisavad silmitsi samade väljakutsetega ka rändevoogude küsimuses. probleemi lahenduseks tuleb tegeleda probleemi juurtega, algpõhjustega. rakendada diplomaatilisi võimalusi, majandusdiplomaatiat selleks, et luua majanduskasvu ning töökohti. president Marshalli saarte presidendi äh, külaskäigu ajal tuletati meile samuti meelde, kui oluline on äh, kliimaküsimus äh, ja säästlik areng. Cote d'Ivoire on kannatanud põua all, üleujutuste all ja maa kvaliteedi halvenemise all. lisaks on probleemiks rahu, inimõigustega seotud probleemid, need kõik on valdkonnad, milles me millest me räägime, äh, teie novembrikuus Aafrika Liidu äh, Euroopa tippkohtumisel. lugupeetud president, teie tänane külaskäik on meile väga oluline. meil on hea meel, et te olete täna meie seas. võite olla kindlad, äh, härra president, et meie Äh, vaatame Aafrikat äh, aafriklaste silmade läbi, mitte äh, eurooplaste silmade läbi. sellepärast on meie koostöö teiega väga oluline, oluline rahu seisukohast, julgeoleku seisukohast, selleks, et võidelda terrorismi ning ebaseadusliku rände vastu. mis puudutab kliimamuutust, siis härra president, suur tänu teile veel kord. ja teil on nüüd sõna, palun lugupeetud Euroopa Parlamendi president, austatud härra Antoni Tajani, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt ma tahaksin teid tänada selle võimaluse eest äh, kõneleda siin täna hommikul Euroopa Parlamendi ees äh, teie täiskogul. see on minu jaoks au, see on minu jaoks privileeg see on äh, au ja privileeg ka minu riigi jaoks, äh, et ma saan täna olla siin, sellepärast et teie olete valitud äh, esindajad, kes esindavad üle viiesaja miljoni Euroopa kodanikku ja te sümboliseerite kultuurilist mitmekesisust, teil on palju poliitilisi kogemusi ja, ja te olete igati erakordne ning auväärt auditoorium ma tahaksin kasutada seda võimalust ning rääkida teiega äh, nendest suurtest väljakutsetest, millega seisab silmitsi Aafrika järgmiste aastakümnete jooksul. räägin teile oma koduriigist, äh, Cote d'Ivoire'ist, kes äh, liigub jõudsalt arenguteel, nagu te isegi teate. lugupeetud president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kahekümne viiendal märtsil kaks tuhat seitseteist tähistas Euroopa Liit äh, Rooma igaveses linnas Rooma lepingu kuuekümnendat aastapäeva. see äh, leping on äh, loonud alused solidaar-, solidaarsusele varem sõdas olnud riikide vahel. Rooma lepingu esiisadel oli suurepärane mõte ühendada ressursid, ühendada intelligents selleks, et teenida rahu, julgeoleku ning jõukuse ala. Euroopa on inspiratsiooniallikaks kogu maailmale ja iseäranis Aafrika mandrile. aga paraku praegu on äh, väga paljudes äh, piirkondades äh, probleeme ja ma olen veendunud, et selles üllas kojas siin on teil piisavalt äh, vajalikku energiat äh, selleks, et äh, jätkata solidaarsuse ning avatuse teel ning edendada rahu, nii nagu teie eelkäijad. olen veendunud selles sellepärast, et alates Euroopa Liidu loomisest peale ei ole Euroopa Liit kunagi loobunud humanitaarsuse eest võitlemisest, rahu, stabiilsuse eest võitlemisest Nobeli rahuauhind, mis anti Euroopa Liidule kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, annab sellest suurepäraselt tunnistust. austatud president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, inimkonna tulevik sõltub poliitilistest meetmetest, tegudest, programmidest, mille määratleme üheskoos meie riikides, meie mandril ja ka maailma tasandil ja ühesõnaga, teisisõnu võib öelda, et maailm muutub selliseks, nagu meie tahame, et ta muutuks ja selles kontekstis äh, tõstataksingi äh, kolm teemat, kolm suurt väljakutset, äh, mis mõjutavad meie planeedi tulevikku ja mis on olulised ka Euroopa ja Aafrika suhete seisukohast. ma tean, et komisjoni president härra Juncker rääkis teiega julgeolekust ja rahust. ma ei hakka sõnu kordama räägiksin siis täna äh, kliima soojenemisest, äh, rändevoogudest ja demograafilistest muutustest. austatud president, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, kõigepealt kliima soojenemine kaheteistkümnendal detsembril kaks tuhat viisteist tulid maailma liidrid kokku Pariisi selleks, et võtta vastu kliimateemaline ajalooline kokkulepe. see kokkulepe ratifitseeriti äh, suurte, äh, enamuse riikide poolt, sealhulgas ka Cote d'Ivoire'i poolt, kes on juba äh, andnud oma vajalikud instrumendid ja see on suurepärane võimalus meie planeedi jaoks, äh, et ühiselt võidelda äh, kliima soojenemise vastu ja hoida kliima soojenemine ähm, mõistlikes piirides. täna selle on rohkem kui kunagi vaja, vaja viia ellu seda kokkulepet, äh, sellepärast et me peame kuidagi kontrolli alla saama inimese mõju ökosüsteemile. selles kontekstis Euroopa, nagu alati, kui on mängus tähtsad küsimused maailma tasandil, eh, võib olla teenäitajaks. Euroopa peab jätkama eh, eh, arvamuste, arvamusliidrina, peab finantseerimisliidrina jätkama, tagama tehnoloogia selleks, et energiaalane üleminek oleks tagasipöördumatu. Pariisi kokkulepe on meie jaoks ajalooline võimalus ja me peame nüüd selle ka ellu rakendama hetkel, mil teiega räägin, on meil äh, vihmahood Kotivaaver äh, äh, ning need on samuti kliimamuutuste tulemusena ja see toob kaasa palju kahju väga paljudes piirkondades minu koduriigis. samuti on väga paljud Aafrika piirkonnad silmitsi põualainetega, mis on enneolematud ning toovad kaasa surma ning Äh, puudust paljudes kogukondades ning äh, sunnivad rahva oma kodukohta, kohti maha jätma. austatud äh, parlamendiliikmed, kliima peab ka tulevikus olema prioriteet selleks, et me saaksime ära hoida selliseid tragöödiaid, nagu me oleme pidanud nägema igal pool maailmas. tegelikult on palju mõt-, võimalusi selleks, et jätkata teed rohelise majanduskasvu suunas, süsinikuvaese majanduskasvu suunaks me peame arukalt juhtima oma ressursse, oma ökosüsteemi, et needki saaksid toetada meie majanduslikku arengut. me peame üheskoos äh, soodustama kogukondade vastupidavust, seda tuleb teha ka äh, vähendades igasugust diskrimineerimist, iseäranis äh, naiste diskrimineerimist. me peame kõik töötama selle nimel, et meil oleksid poliitilised meetmed, mis tagavad äh, Äh, õiglasema ja tõhusama jõukuse jagunemise. lugupeetud president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, teine väljakutse, millega me, millest tahaksin täna teile rääkida, on äh, väljakutse, millega meie planeet täna silmitsi seisab, nimelt äh, rändevood ning sealhulgas ka noorte töökohad. Valeta rändeteemalisel tippkohtumisel novembris kaks tuhat viisteist viitasin äh, tähtsatele riigijuhtidele, et äh, dramaatilised äh, sündmused, mis on kaasa toonud Vahemere piirkonnas ja Sahelis palju surmajuhtumeid, on sellised, mida saaks ära hoida, kui meil on rohkem solidaarsust ning koostööd Euroopa ja Aafrika vahel. selleks, et seda teha, tuleb teha äh, tööd pidevalt ning äh, võtta arvesse kõiki erinevaid tegureid, mis mõjutavad äh, selle olukorra tekkimist. selles kontekstis tuleb kiiresti tagada rahu ja julgeolek Saheli-Sahara aladel ning töötada konsensusel põhineva Liibüa konflikti lahenduse suunas aga konfliktid ja organiseeritud kuritegevus ei ole ainsad põhjused, millest on tulenenud rändevood, mis viimaste aastate jooksul on tekkinud Euroopa suunas. muude tegurite hulgas on ka veel vaesus, tööpuudus ja demokraatia defitsiit, seda paljudes Aafrika riikides. ja just nimelt sellepärast kaheteistkümnendal juulil kaks tuhat seitseteist G kakskümmend Aafrika partnerluskonverentsil Berliinis tegime ettepaneku, et võetaks vastu eriplaan, mille eesmärgiks on äh, kergendada massiviisilisi äh, investeeringuid Aafrikasse, mille eesmärgiks oleks luua töökohti ja iseäranis töökohti noorte jaoks. see aitaks vähendada ebaseaduslikke rändevooge Euroopasse. ja me peame seda tööd jätkama Äh, selle äh, õilsa eesmärgi suunas. ja väga paljud meie hulgas on teinud ettepaneku, et see plaan äh, võiks olla näiteks Merkeli plaan, kanda Merkeli plaani nime. aga panime, oleme täheldanud, et samas Aafrika rändevood, Aafrika-sisesed rändevood on tegelikult suuremad kui rändevood Aafrikast Euroopasse näiteks võib siin tuua minu koduriigi äh, Cote d'Ivoire'i, me võtame vastu viis koma viis miljonit äh, välismaalast oma territooriumil äh, ja see moodustab kakskümmend kuus protsenti meie rahvastikust, kuna meil on kakskümmend neli miljonit elanikku ja see on igal aastal üks protsenti Cote d'Ivoire'i SKP-st see näitab, millisel määral äh, oleme me valmis näitama üles külalislahkust ning äh, lahkust ja omal moel aitama kaasa naaberriikide arengule minu riik jätkab selleks, et üles näidata solidaarsust kõikide, kogu selle rahvastiku osas. seega on oluline, et meil oleks toetus selleks, et me saaksime luua töökohti, mis võimaldavad meil vastu võtta eh, ja võõrustada neid inimesi lugupeetud juhataja, president, daamid ja härrad, eh, need noored, keda ahvatleb Euroopa seiklus, on sageli maffiavõrgustiku äh, ja terroriorganisatsioonide ohvriteks. viimased elatuvad nende haavatavusest ja nende frustratsioonist. me peame seega tegutsema nende noorte huvides ja neid harima, neid teavitama me peame nende teadlikkust suurendama, et parem on, on neil jääda Aafrikasse, kui minna muju, mujale. ja me, neid on vaja ka väärikalt kohelda me peame äh, silmas pidama äh, inimõiguste deklaratsiooni esimest artiklit, mis võeti vastu ÜRO-s äh, kümnendal detsembril neljakümne kaheksandal aastal Pariis Chaillot palees. kõik inimesed sünnivad vabadena ja võrdsetena oma väärikuselt ja õigustelt Neile on antud mõistus ja südametunnistus ja nende suhtumist üksteisesse peab kandma vendluse vaim. sellest äh, avatusest lähtuvalt koostööhuvides äh, mitmetes äh, maailma huviküsimustes tegutseb Cote d'Ivoire Äh, ÜRO Julgeolekunõukogus oma mandaadi ajal kahe tuhande kaheteist, kaheksateistkümne, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. sellest lähtuvalt sooviksin tänada kõiki teie liikmesriike, kes on oluliselt meid toetanud äh, selles osas, et meid ÜRO Julgeolekunõukogusse valiti. see mandaat, mis järgmise aasta esimesest jaanuarist käivitub, näitab meie soovi tegutseda rahu huvides mida me üritame säilitada oma piirkonnas. lugupeetud president, lugupeetud parlamendiliikmed, viimane väljakutse, millest tahaksin täna rääkida, puudutab rahvastiku äh, kasvu. vastavalt ÜRO andmetele kasvab äh, maailma rahvastik, mis praegusel hetkel on seitse koma neli miljardit Äh, sealhulgas üks koma kaks miljardit aafriklast, ületab kümne miljardi piiri kahe tuhande viiekümne kuuendal aastal. Aafrikas äh, toimub kõige olulisem äh, rahvastiku kasv ja see esindab viitekümmet nelja protsenti rahvastiku kasvust maailmas tänasest kuni kahe tuhande viiekümnenda aastani. seega see rahvastiku kasv võimaldab piirkonna mõjutab see ka muid piirkondi, arenenud piirkondi, nii Põhja kui ka Põhja-Ameerikat kui ka Põhja-Euroopat. Nigeerias saab maailma viies riik rahvastikult Brasi-, Brasiilia, USA, Indoneesia ja Pakistani järel ja äh, koos äh, Kongo Demokraatliku Vabariigiga ja Etioopiaga ja asendavad Venemaa ja Mehhiko kümne äh, rahvastiku rohkema riigi hulgas ja see muudab öö, oluliselt olukorda järgmistel aastakümnetel. see oluline kasv on veelgi muljetavalem selles osas, mis puudutab tööealisi elanikke Aafrika aktiivne elanikkond Sahara taguses Aafrikas ületab praegust viitesada kaheksateistkümnendat miljonit ja liigub ühe koma kolme miljardini kahe tuhande viiekümnendaks aastaks. lugupeetud president, daamid ja härrad, Aafrika inimkonna häll on paradoksaalselt äh, kõige, maailma kõige noorim äh, piirkond selle sajandi lõpuni. see küsimus äh, on oluline äh, nii Aafrika kui ka maailma tasandil. Aafrika stabiilsus, aga ka kogu maailma stabiilsus sõltub sellest, kuidas koheldakse noorte küsimust järgmistel aastakümnetel. arvesse on vaja võtta demograafia, äh, rahvastiku kasvu arenguprogrammides selleks, et rõhutada olulisel määral inimkapitali rolli, eriti mis puudutab haridust, tervishoidu ja äh, väljaõpet. olulised investeeringud vajavad realiseerimist äh, taristutes, sealhulgas see puudutab olulisi ähm, piirkonnaüleseid äh, projekte transpordi, elektri, hariduse ja tervishoiu valdkonnas. lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad, tahaksin praegu rääkida edusammudest, mida on minu riik äh, Cote d'Ivoire äh, saavutanud, kes pärast äh, ühte aastakümmet kriisis on saavutanud rahu. samuti on uuendatud majanduskasvu. Need edusammud on tulemuseks tegevustel ja, ja otsusekindlusest, mis puudutab meie elanikke on olnud võimalik tänu olulisele tehnilisele finantsabile meie partnerite poolt, sealhulgas ka Euroopa Liidu poolt, seda ellu viia, eriti mis puudutab ähm, juhtimist põllumajandus- ja energiavaldkonna. tahaksin kasutada seda võimalust tervitada ja tänada soojalt Euroopa Liitu oma panustamise ja abi eest partnerlus rahvusvahelise kogukonnaga ja eriti just Euroopa Liiduga on võimaldanud Cote d'Ivoire'il äh, jõuda suurepäraste tulemusteni. viimase kuue aasta jooksul on äh, keskmine kasv, majanduskasv olnud üheksa protsenti aastas. samas kui prognoosid kahe tuhande seitsmeteistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aastaks on äh, circa seitse protsenti aastas. inflatsioon on jäänud Äh, alla kahte protsenti äh, ning eelarve puudujääk on olnud äh, circa kolme protsendi juures SKT-st. sel aastal on olukord veidi erinev, kuna kakao hind, kelle suurim tootja me maailmas oleme, on muutnud, see on nelikümmend protsenti vähenenud aasta algusest. samas aga siiski jätkame me jõupingutusi selleks, et äh, makromajanduslikku olukorda kontrollida. Cote d'Ivoire on maailma suurim äh, kakaotootja ja samas ja toodame me ka olulisel määral palmiõli ja kautšuki Cote d'Ivoire on üks olulisi äh, näitajaid, äh, mida me näeme Doing Business ja, ja Maailmapanga, äh, Maailmapanga mm, väljaandes. ja energiatootmises oleme me jõudnud kahe tuhandest megavatist kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja jõuame kahe tuhande kahekümnendaks aastaks nelja tuhande megavatile meil on üks tihedamaid taristuvõrgustikke meie riigis ja mis on mitmekülgsem kogu Aafrikas. me räägime siin maanteedest, sadamatest ja lõpetuseks tänu olulistele eh, muudatustele julgeoleku valdkonnas mis puudutab näiteks desarmeerimist, demobilisatsiooni eh, endiste võitlejate osas, tegemist on programmiga, millesse Euroopa Liit on edukalt panustanud. hiljutised sündmused ei sea küsimuse alla neid häid tulemusi, mida on saavutatud, eh, sest julgeolek on eh, meil samal tasandil kui ka New Yorgis või, või Genfis ja meie jõupingutused jätkuvad ja intensiivistuvad meie riigis eh, julgeoleku ja eh, eh, valdkonnas selleks, et tagada rahu säilimine meie riigis. lugupeetud president, daamid ja härrad, kahe tuhande kahekümnendal aastal lõpeb Cotonou partnerlusleping ja paar aastat enne seda on meil vaja järele mõelda uue kokkuleppe üle Aafrika ja Euroopa vahel ma tahaksin teha mõningaid ettepanekuid äh, seoses sellest, äh, mida äh, Cote d'Ivoire on saavutanud koostöös Euroopa Liiduga, need suhted peavad olema otsekohased, lähtuma vastastikusest usaldusest ja ilmselgelt riiklikust omalusest Äh, on vaja kasutada paindlikke finantsvahendeid ja arvesse võtta riiklikke mehhanisme juhtimise ja kontrolli osas, mida on võimalik tugevdada juhul, kui see vajalikuks osutub ilmselgelt meil on võimalus äh, põhjalikumalt äh, neid teemasid, mis minu jaoks on, minu riigi jaoks on olulised, äh, veel pikemalt arutada. ja lõpetuseks kutsuksin kõiki teid üles osalema järgmisel Aafrika Liidu tippkohtumisel, mis toimub järgmisel novembril Abidžaanis. tegemist on olulise kohtumisega, mis lähtub meie suurepärasest võõrustamisest Cote d'Ivoire'is ja seal on võimalik rääkida koostööst rahvusvahelisel tasandil, et välja mõelda lahendused uutele väljakutsetele, eriti mis puudutab eh, teemasid, mis on seotud eh, noorte ja arenguga. lugupeetud president, eh, sooviksin teid taas kord tänada, lugupeetud parlamendisaadikud, aitäh teile ja sooviksin tänada president äh, Antonio Tajanit selle kutse eest ja mul on teie suure vastuvõtt äh, tõsist muljet avaldanud äh, võimalus osaleda siin olulisel kohtumisel ja teile tutvustada minu riigi väljakutseid, mis ei puuduta mitte ainult Cote d'Ivoire'i, aga Aafrika mandrit laiemalt ning rääkida arengutest minu riigis. suur tänu teile, aitäh teile kõigile! suur tänu lugupeetud president teie sõnavõtu eest euroopa parlament ähm, on üks oluline partner dialoogis teie riigiga ning aafrikaga me seisame silmitsi samade väljakutsetega noorte tööpuudus võitlus terrorismi vastu ränd ebaseadusliku vände vastu ja kliimamuutuse järgi. Te rõhutasite, kui oluline on äh, rahvaarvu kasv ja just nimelt sellepärast peab äh, Euroopa rohkem tegutsema teie juures, kui me tahame oma probleeme lahendada, aidata teil teha koostööd selleks, et vähendada tööpuudust ning anda lootust kõigile soortele, noortele aafriklastele me peame kandma hoolt selle eest, et äh, aafriklaste unistused, noorte aafriklaste unistused äh, jääksid ellu ja et äh, need ei häviks erinevate probleemide tõttu. me tahame teiega selles vallas koostööd teha ning Euroopa Parlamendil on tähtis roll selles vallas. suur tänu veel kord, et tulite täna meie juurde, teie võite olla kindlad, meie oleme teie sõbrad oleme alati teile avatud. Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Προχωρούμε στις... Istung jätkub ja me tuleme hääletusvooru juurde. on kodukorra kohta küsimus. proua Poston, palun. aitäh, härra juhataja, ma viitan artiklile kolmkümmend üks kodukorras. Teie juhatuses arutati esmaspäeval, et Brüsseli spaagi e, hoone on niisugune, et see tuleb võimalik, et ka äh, lammutada. paljud äh, ajalehed teatavad sellest, aga meile kui saadikutele ei ole nagu halligi sellest räägitud. ma leian, et me tahaksime ka tegelikult näha ekspertide raportid, oleks viimane aeg. aitäh